tänasel istungil. alguses äh, pean teile edastama kaks äh, kurba teadaannet. Firenzes mõrvati eile kaks inimest. tegemist oli arvatavasti rassistliku rünnakuga. Need olid inimesed, kes äh, töötasid siin Euroopas see on väga kurb ja kohutav. me peame kõik äh,